sanktsioone teiste liikme, liikmed, riikide vastu, kes eh, ei tegele jätkusuutliku kalapüügiga, me peaksime iseenda liikmesriikide suhtes samuti midagi ära tegema, suur tänu! suur tänu ja sellega on eh, meie ühine arutelu lõppenud, hääletamine toimub eh, homme kell kaksteist. ja järgmine päevakorrapunkt on proua Karatsa pilti raport, äh, mis puudutab äh, teenustes turgu. Äh, tänane ülevaade ja edasised sammud ja raportöör saab kohe sõna neljaks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja see raport puudutab tööhõivele ja töökohtade loomist Euroopas ilma maksumaksjate raha kulutamata. teenuste direktiivist oleme me rääkinud nüüd juba selle vastuvõtmisest kahe tuhande kuuendal aastal. kuid äh, kolleegid, me ei tohiks sellest teemast väsida. teemaks on ikka see, kui palju töökohti me kaotame igapäevaselt, sellepärast et äh, teenuste siseturg ei toimi täielikult. turu täiustamine on äh, kriisist väljumise lahendus, teenuste sektor on äh, seitsekümmend protsenti Euroopa Liidu SKP-st ja tööhõivest, see on meie tugisammas. edusammud, mis on tehtud, on olnud liiga aeglased ja meil on põhjendamatuid äh, piiranguid ja takistusi, mis äh, ei lase meil edasi liikuda. kas on normaalne see, et piirkondlikud nõuded kehtivad veel teatud Euroopa Liidu riikides, kas on proportsionaalne kehtestada Äh, teatud nõudeid, kui arhitekt soovib ettevõtte luua teises riigis. kas on vastuvõetav kehtestada kõrgemaid hindu mittekodanikele? Äh, lugupeetud juhataja, kas te kasutaks teist kindlustusettevõtet, kui teil on juba oma kindlustusettevõtja teie liikmesriigil, mis pakub teile teenust vastuvõetava hinnaga? mul on hea meel selle töö üle, mis komisjon on teinud, eriti mis puudutab lugupeetud voliniku enda pühendumust. tere tulemast, lugupeetud volinik, eriti mis puudutab seda mittesallivuse põhimõtet. komisjon, volinik on välja toonud teatud rikkumisi, mida, millest annab teada oktoobris nõukogule, mis puudutavad piiranguid, mis on tuvastatud, millega on äh, majanduslikku mõju üritatud laiendada meil on veel liiga palju topeltstandardeid, meil on küll teatud reeglid, aga neid ei rakendata korralikult. mul on hea meel sekkumismenetluse üle, mille on käivitanud komisjon. minu arvates ei ole tegemist karistusmeetmega, meil on samuti dialoog liikmesriigiga, suurepärane koostöö Iiri eesistujaga ja nüüd äh, Leedu eesistujaga selleks, et konkurentsivõime nõukogus seda teemat alustada ma kutsuksin üles äh, liikmesriikide parlamente ja kõiki sidusrühmi täitma oma rolli ja survestama liikmesriike. mõned liikmesriigid ei ole täielikult rakendanud äh, teenuste direktiivi, direktiivi heas usus, see ei ole mingisugune vabandus, nad vastutavad ikkagi veel oma kodanike eest, nende töökohtade eest me peame eemaldama ta-, diskrimineerivad takistused, need ei lase meil majanduskasvul tärgata. me peame läbi vaatama need äh, hallid tsoonid, mis loovad ebakindluse, teatud reeglid, mis tekitavad sagadust ja viivitusi teenusepakkujatele. Äh, avaliku huvi ülimus peaks survestama liikmesriikide ametivõime proportsionaalsus on tähtis teema ja ma teeksin ettepaneku, et komisjon täpsustaks ja annaks konkreetsed eh, juhtnöörid liikmesriikidele, kuidas proportsionaalsuse testi rakendada. samamoodi meil on vaja riigipõhiseid eh, ettepanekuid eh, Euroopa semestri poolaasta raames ja täielikult tagada teenuste direktiivi rakendamine meil on vaja eemaldada need takistused ja me peame õigustama neid äh, takistusi, mis ei lase kõigil toimida. Äh, IMIT ja Solvit on vaja täielikult rakendada kogu Euroopa Liidus, nii nagu me kõik seda mõistame. veelgi enam, ja need on minu viimased sõnad, teenuste direktiivi rakendamine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 Äh, osaleda selles debatis, äh, mis toimub proua Karatsa pildi raporti üle. Äh, ta esines oma tavapärase karismaga siin. muidugi siin on ka proua Fleik, proua Gebhardt, kes on tegelenud teenuste teemaga. aga nii nagu raportöör, te väga õigesti ütlesite tegemist on olulise sektoriga, millel on tohutu potentsiaal majanduskasvu loomiseks just siis, kui meil seda vaja on. me räägime siin äh, teenuste sektorist ja seetõttu on oluline, et siseturu direktiiv toimiks korralikult. seetõttu tuleb kogu meie energia mobiliseerida selle sektori teenistusse, mis on siiski kaetud öö, äh, öö, äh, direktiiviga, siseturu direktiiviga ja eelkõige tuleks võib-olla mm, siin e-kaubandusele tähelepanu äh, pöörata, nii nagu raportöör ütles. ma räägin siin praegu selle teatise põhjal, äh, mille me avaldasime kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juunis ja tuletan seda meelde lihtsalt seda, et meie nõudmised direktiivi ellurakendamiseks ei ole muutunud. kõigepealt täissallimatus. loomulik, et direktiivi tuleb täies ulatuses rakendada, me võtsime selle eesmärgi äh, olla leppimatud poolikute meetmete suhtes, olla ranged liikmesriikide suhtes ja selles vaimus äh, oleme me viieteist liikmesriigi äh, rikkumismenetluse arutanud, alustanud ja komisjon äh, hoiab kontakti kõikide äh, liikmesriikidega, et lahendada probleemid. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Äh, algas vastastikuse hindamise protsess, et võrrelda äh, rahvusvahelisi standardeid ja selgitada välja, millised on takistused ettevõtlusvabadusele. ja äh, ma valmistan ette veel ühte dokumenti, kus siis kajastataksegi juriidilisi ja ka kapitali puudutavaid meetmeid ning sellega kutsutakse liikmesriike üles tõsiselt äh, oma õigustikku läbi vaatama. ja kolmandaks, ähm, äh, Euroopa Liidu kahekümne kaheksas liikmesriigis peaks olema ühe äh, nii-öelda akna kaudu kõik operatsioonid ettevõttel läbi viia. vastasel korral on see täielik peavalu. aga selline ühe punkti, ligipääsupunkti äh, mõte ei ole rakendunud ja seetõttu tuleks läbi mõelda, äh, millised standardid meil kehtivad, et olukorda parandada, et luua tõesti äh, internetivõrgustikke, mis aitaks seda mõtet ellu viia. nüüd ähm, komisjonil on piisavalt ambitsioone, et, et ähm, aidata ka VKI-sid teenuste direktiivi kaudu ja artikkel kakskümmend. täna hommikul täiskogul juba räägiti sellest, me oleme valmis äh, äh, toetama tarbijat, tarbija loomulikult ootab, et ta saaks sõltumata oma asukohast või rahvusest osta kõiki teenuseid turul seetõttu on meil praegu äh, kavas välja anda suunised Ähm, kus äh, tõesti kutsutakse üles riike äh, kaotama kõik diskrimineerivad tõkked ja me teeme koostööd ka parlamendiga ning liikmesriikide ametivõimudega. selle aasta lõpuks äh, peab tarbijatele ja ettevõtetele mõeldud dokument välja tulema, seal täpsustatakse nende õigusi juhtudel, kui ostetakse teenuseid asukohariigist erinevas riigis tähtis on ellu viia kõik direktiivis sätestatud meetmed, et kasutada ära direktiivi potentsiaali täielikult. ja see teema on minu jaoks väga südamelähedane, aga mitte ainult minu jaoks, sest äh, teenuste sektoril on nii-öelda inimlik mõõde ja ma jagan täiesti seda veendumust, et äh, teenuste siseturg peab olema turg kõigi jaoks, ettevõtete jaoks, töötajate jaoks ja tarbijate jaoks. siseturu täiustamine ei pea toimuma töötajate õiguste arvel, ei tohi tekitada mm, ebaõiglast konkurentsi, ohustada töötajate õigusi ja nagu te siin ütlesite täiesti õigesti, teenuste direktiiv ei tohi mõjutada või ohustada äh, õig-, õigust tööle, äh, õigust kollektiivlepinguid äh, sõlmida ja ei tohi liikmesriikide sotsiaalõigustikku mõjutada. seetõttu tuleb töötada selle nimel, et tagada töötajate õigused, võr- ja võidelda nii äh, maksu kui sotsiaalvaldkonnas rikkumiste vastu. Äh, loodame direktiivi siiski täielikult rakendada nõukogu ja parlamendi abiga. näiteks kui me räägime siin sõltumatust teenusepakkujat, äh, pakkujast ja vastuvõtva riigi kontrollist ettevõtluse üle meie arvates peaksid niisugustel juhtudel olema meetmed sihipärased, täpsed, et äh, vältida igasuguseid rikkumisi. ja kiirelt tahaksin veel kahest sektorist rääkida. Äh, nendest sektorist, kus äh, me püüame sotsiaalset õigust ja ettevõtlusõigust tasakaalus hoida. jaekaubandus moodustab üksteist protsenti Euroopa Liidu kaubakäivest, seal töötab äh, tuhandeid inimesi ja vastavasisuline ettepanek tehakse äh, või tehti kolmekümne esimesel ähm, jaanuaril äh, praegu teeme sektori ähm, osalistega koostööd, et, et meie suunised rakenduksid, äh, et vältida jaekaubanduses äh, ebaõiglast konkurentsi, et soodustada piiriülest kaubandust ja aidata just VKE-sid. jällegi, me tegeleme äh, teemaga tõsiselt ning äh, ka ja teeme koostööd kõigi sektoris osalevate pooltega. samuti on oluline äh, tarbijakaitse direktiiv, äh, alternatiivne vaidluste rakendamis, lahendamise mm, võimalus, me kavatseme makseteenuste äh, direktiivi läbi vaadata ja komisjon tahab, et meie töö tooks kasu nii teenusepakkujatele kui tarbijatele, võib-olla peaks veel rääkima siin andmekaitsest ja autoriõigusest veel, aga kokkuvõtteks tahan öelda, et nii minu kui ka minu meeskonna jaoks ja muide, ma ei ole ainus volinik, kes teenuste direktiiviga tegeleb, on jõuline direktiivi rakendamine prioriteet, päevakäsk selle sõna otseses mõttes ja seetõttu olen ma külastanud ka kõikide liikmesriikide pealinnu, et äh, pidada dialoogi, konstruktiivset dialoogi kõikide liikmesriikidega, nendega, kes vastutavad selle direktiivi eest, et protsess kulgeks positiivses vaimus edasi siseturukomisjon on meie partneriks Euroopa Parlamendis. kahekümnendal septembril algab äh, ühisturu kuu. Äh, see ei ole sugugi ühesuunaline protsess, kus, kus institutsioonid äh, ainult sõna võtavad, me tahame äh, Ehm, jõuda lähemale kodanikele igas Euroopa Liidu liikmesriigis ja eh, tõesti nelja, nelja nädala jooksul tahaksime sotsiaalõigustest, internetikaubandusest ja paljudest-paljudest teemadest veel rääkida, mis kõik on eluliselt tähtsad teenuste direktiivi ellurakendamiseks ja see aitab ka meil paremini välja selgitada, millised on puudujäägid veel eh, selle direktiivi rakendamisel liikmesriikides. suur aitäh, härra volinik! ja nüüd saab sõna kolleeg Kaasa tööhõivekomisjoni nimel. tänan, president! praegu on mitmetes liikmesriikides väga märkimisväärne töötus, seepärast on senisest veelgi tähtsam, et me kasutaksime ära ühtse turu täielikku potentsiaali ning selle asus, alusel soodustaksime kasvu ja looksime enam ja paremaid töökohti. mitmetes liikmesriikides on äh, majandusreaalsus väga karm ja eh, seega on otsustava tähtsusega, et me sel-, need eh, muudatused kiiresti ellu viiksime. tunnustan eh, raportööri tema töö eest ja ma olen väga rõõmus selle üle, et teatud asjad meie komisjoni arvamusest, siis tööhõivekomisjoni arvamusest on siin raportis ära toodud Äh, ja kindlasti tervitan ka seda ühtset kontaktpunkti. Äh, samuti tervitan seda, et siin viidatakse digitaalsele ühtsele turule ja on pööratud tähelepanu sellele, et direktiiv täielikult saaks, et vastav direktiiv saaks täielikult ellu viidud äh, tõesti, digitaalse ühtse turu elluviimises on suur potentsiaal ja ma toetan seda turgu, seda raportit. aitäh ja nüüd fraktsioonide esindajad. kõigepealt järgnevalt eh, proua Kaul-Pelts, eh, Rahvapartei. Eh, suur tänu kõigepealt sooviksin so tänada raportööri väga hea töö eest. tema raportis on välja toodud kõige olulisemad punktid ning tuleviku jaoks tähtsad aspektid väga oluline on oma eesmärgide saavutamiseks tõepoolest avada teenuste siseturg lõppude lõpuks ning me näeme kahjuks, et paljudes liikmesriikides on tingimused väga erinevad ning äh, sooviksin juhtida tähelepanu sellele, mida siin juba ka eespool öeldi, me peame uurima erinevusi ning nagu ka raportöör viitas, analüüsid ja analüüsi tulemused peavad viima riigipõhiste soovituste väljatöötamiseni direktiivi eesmärgiks on likvideerida tõkked teenindusettevõtete tegevuselt ning ähm, meie valijad, teenuste osutajad näeksid, et teenuste turg on avatud, et nad saavad oma teenuseid pakkuda kõikidele me tõepoolest ei soovi seda, et siseturg oleks takistuseks, vaid otse vastupidi, see peab aitama kaasa majanduse arengule, sooviksin viidata sellele, et just VKE-d mängivad väga olulist rolli ning teine tähtis teema on maksete korra ühtlustamine, sellest on juba väga palju räägitud, kuid me peame leidma võimalused kuidas toetada VKE-sid siseturul, sest just nemad on kasvumootoriks, siin on meil väga palju teha. mis puudutab maksete korra ühtlustamist, siis tegemist on väga tundliku teemaga, see on innovatsioonile väga vastuvõtlik teema, kui me leiame innovaatilisi lahendusi, siis on meil võimalik edasi liikuda ning tähtis on ka see, et Innovaadiga oleks kodanike huvides, aitäh! aitäh ja Silvana Rapti sotsiaaldemokraatia nime, äh, demokraatide nimel, aitäh, proua president! ka mina sooviksin tänada proua Korratsa pilti tehtud töö eest Äh, sooviksin siiski rõhutada mõningaid asju. esiteks, koostöö laabus meil hästi ja me tegime tõesti väga kõva tööd selleks, et leida ühisnimetajat. ja mingi piirini meil see ka õnnestus. sotsiaaldemokraatide poolt soovisime meie ähm, rõhutada nelja põhiasja kahe koma kuue protsendiline kasv viiekümne, viie või kümne aasta jooksul on äärmiselt ambitsioonikas, raskesti teostatav ning ei võta arvesse praegust reaalsust. teiseks, meie arvates oli vaja tagada, et direktiiv saaks korralikult ellu viidud sotsiaalteenuste alal. kolmandaks, peame arvestama spetsiifilisi tingimusi igas liikmesriigis ja siis on veel küsimus siseriiklikes reformides. sotsiaaldemokraatide jaoks on väga tähtis sotsiaalsete õiguste kaitsmine, täpselt nii, nagu seda mainis ka volinik Barnier. seetõttu esitasime me ka täiskogule konkreetsed muudatusettepanekud, näiteks kaks ja viis, mis viitavad just sotsiaalsetele sätetele ja töötajate õigustele. Nendest meie fraktsioon ei tagana. volinik Barnier kuulanuna ütleksin ma, et proua Karatsa pilt peaks neid nimetatud muudatusettepanekuid toetama sellest ei oleks kasu mitte ainult Euroopa Parlamendile või Euroopa Liidule, vaid sellest oleks kasu eurooplastele. me näitaksime seda, et ühtsel turul on inimese nägu ja seda on meil tänapäeval rohkem vaja kui iialgi enne. Malcolm Harbour, ECR. suur aitäh, proua president. ma tervitan seda raportit väga. nagu volinik Barnier ütles, on see üks raportite jadas, mida on esitatud ja millega on pidevalt püütud toonitada, kuivõrd tähtis on teenuste turu korralik või parem käimasaamine, kui tähtis see on töökohtade kasvu ja kogu Euroopa majanduse seisukohalt. praegu on aeg, kus me meeleheitlikult püüame täiendavaid töökohti luua ja on täiesti ilmselge, et teenindussektori kasvatamine toimub kiiremini kui ühegi teise majandussektori oma, seda on aastate jooksul juba majandusanalüüsid tõestanud. aga lisaks veel sellega süstitakse majandusse energiat meil on paljudes asjades vaja rohkem teadmust, äh, turunduses, ähm, äh, hoonete ehitamises, äh, IT-s ja nii edasi. Need on kõik sellised teenused, kus meil tegelikult oleks vaja aktiivsemat konkurentsi. ma käisin paar nädalat tagasi meie komisjoni missioonil Kreekas ja seal me kuulsime ametiühingutes, kuidas napib Kreeka majanduses konkurentsi. ja me kuulsime ka Kreeka konkurentsiministrilt, kuidas tema sellega kavatseb tegeleda ja kogu asja tuum olid teenused. niisiis, kolleegid, see kehtib kõikjal. me tahame õiglast konkurentsi, nagu ütles äh, proua Rapti äh, sest niimoodi ähm, kasvab majandus, mida meil väga vaja on. aitäh, järgmiseks kolleeg Ferreira Gue nimal. aitäh, proua president. selle asja ajalugu on juba mitu aastat pikk läheme tagasi sellesse aega, kui mitmetes valdkondades moodustati nii-öelda ühtset turgu, eh, tegeleti nõrgemate tootmisstruktuuridega, eriti tegeleti nende riikidega, kes Euroopa äärealades oli. nüüd on ähm, suuremad tegijad nii-öelda teha saanud äh, seda, mida nad heaks arvavad ähm,. nagu raportöör ütles, teenuste arvele langeb kakskümmend seitse protsenti Ehm, see aga viib otsaga välja monopolideni, seda ju kapitalistid kogu aeg on soovinud näha, ehm, sest konkurents lõppkokkuvõttes madaldab palku. selles plaanis on aga probleem, nimelt nad on pidanud taktikat muutma ja mõningaid ettepanekuid ehm, muutma. kahe tuhande kuuenda aasta teenuste direktiiv, mäletate, milliste demonstratsioonidega seda üle kogu Euroopa äh, vastu võeti, oldi kategooriliselt vastu nende alate avamisele, kus riik oli traditsiooniliselt olnud põhiline teenuste osutaja. ei tahetud, et sellised valdkonnad avataks, ei tahetud, et avalikud teenused nüüd muutuks ähm, nii-öelda vaba ühtse turu ähm, osaks, need olid olnud sajandite pikkuse traditsiooni osa, sellega kaasneb sotsiaalne ebaõiglus. Eh, siin olid mõned eh, tõlkeprobleemid, aga nüüd kõik ähm, laabub, ütleb president. ja nüüd muud kõnelejad. esimesena proua Mazet Kukovitš. suur aitäh ma sooviksin avaldada tunnustust raportöörile ja volinikule. praegu Euroopas on väga kõrge töötus ja sellepärast on väga raske ka rohkem teenuseid tekitada ühtsel turul. tegelikult kriis vajab seda, et ähm, ähm, peetaks kinni nendest lahendustest, mis on õigusaktidesse pandud uued liikmesriigid loodavad, et uues ühtses turus me konkureerime vähem üksteisega ja rohkem selliste riikide nagu Brasiilia ja India. kindlasti on üks tähtis asi VKE-de juurdepääs ühtsale turule. Nendel on just erilisi raskusi, suurettevõtjatel on asi palju lihtsam digitaliseerimine ähm, tekitab ka nii-öelda kaugs ühtse turu. kui aga äh, räägime võltsingute, võltsitud toodete muu-, müügist, siis see tekitab ka ausalt öeldes meeleheidet. meie turg võiks saada tugevamaks, kui me või-, vastu võetud õigusaktid ka lõpuks ellu viiksime see õigustik on aluseks e-kaubandusele, millest eriti saab kasu just noor põlvkond, nii-öelda e-noored, ka vanemad põlvkonnad aga tulevad sellega kaasa. me propageerime kahekümne seitsme miljoni töötu eurooplase päästmist äh, ja viie eh, miljoni töötu noore eh, päästmist, siis selles kõige tähtsam osa on just nimelt eh, siseturul. tänan, proua juhataja. härra volinik Barnier, te just mainisite, et juba terve hulk raporteid on selle teema kohta ka esitatud Euroopa Parlamendis Eh, kuid ükski neist eh, ei ole nii järjepidevalt viidanud siseturu sotsiaalsele mõõtmele, nagu seda praegu tehakse. Eh, seetõttu mind väga üllatas tööhõivekomisjoni kiitus äh, sest äh, mitte ükski nendest taotlustest, mis siiamaani on esitatud, ei ole tööhõivekomisjoni aktsepteerimist leidnud. siin tuleb äh, teha selgelt parandusi äh, teenuste direktiivi artiklis üks on sotsiaalne mõõde kindlalt kirjas, samuti ka Lissaboni lepingus seal viidatakse sellele, et meil on vaja sotsiaalset turumajandust ja mitte turuliberaalset majandust. see peab olema selgelt väljendatud. austatud proua juhataja, kui homme niisugust parandust ei tehta hääletamisel, siis meie fraktsioon ei saa seda raportit toetada. me oleme siis lausa sunnitud vastu hääletama kuigi siseturg on meie jaoks tähtis, kuigi me loomulikult toetame seda, mis on teenuste direktiivis kirja pandud ja mida me soovime ellu viia, kuid meie kui sotsiaaldemokraadid ei saa toetada majandusliberalismi. aitäh! aitäh! proua Kasteks, te ei ole saalis ju niisiis saab sõna härra Weidenholzer. on päris selge, et äh, teenuste äh, direktiivi jõustamises oleme me väga vähe edasi liikunud. Äh, selles on sellel on põhjuseid, see on väga mitmetahuline probleem ning viimatine tekst äh, oli seotud väga tihedalt äh, ideoloogiliste ootustega ning seal oli väga nõrgalt kajastatud sotsiaalne mõõde. Äh, parlamendi viimase ametiaja jooksul on väga vähe tehtud seniste vigade parandamiseks. me saame siseturu võib-olla küll otsustes vastu võtta, kuid meil on vaja seda reaalselt edendada ning sellega tuleb arvestada toetada meie otsuste tegemisel, kui meie poliitika äh, ei ole äh, kui me ajame ka oma poliitikat tagauste kaudu, siis tekivad sellest probleemid äh, ning kui me nõuame sotsiaalsektori samm-sammulist avamist, siis tuleb edasi liikuda. proua Sehnalova, palun. palju tänu, et andsite mulle sõna austatud volinik, kallid kolleegid, tegemist on ääretult olulise raportiga, mis puudutab teenuste siseturgu ja sellel on suur potentsiaal stimuleerimaks Euroopa majandust. põhitähelepanu on pööratud sellele, et eemaldada takistused ja liigne bürokraatia. mul on hea meel, et volinik mainis tarbijate diskrimineerimise probleemi tulenevalt sellelt, millise riigi kodanik ta on, sest me teame, praktikas on selliseid juhtumeid esile tulnud ja tegemist on olukorraga, mis õõnestab meie kodanike usaldust siseturu vastu. samas on ääretult oluline ka siseturu sotsiaalne mõõde. see mõjutab otseselt inimeste elukvaliteeti, tööhõivet, töötingimusi, rääkides muuhulgas ka sotsiaalkaitsest, tervishoiust ja kõigest sellisest toetan täielikult kolleegi Raptit ja teisi, kes nendel teemadel sõna võtsid ja mm, nõustun ka teiega, austatud volinik. aitäh ja nüüd algab meil vaba mikrofoni voor. kõigepealt eh, saab sõna kolleeg Malititš. Eh, austatud proua president, austatud volinik kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri suurepärase raporti eest. siseturu, teenuste siseturu tugevdamine on üheks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia põhielemendiks, aitab kaasa meie konkurentsivõime paranemisele ja tööhõive kasvule. meil on vaja vastu võetud instrumendid neid äh, paremini ellu rakendada ja ära kasutada selleks, et äh, meie teenuste siseturg hakkaks korralikult toimima ning oleks võimalik üle saada ka haldustõketest ja muudest tõketest selleks, et stimuleerida teenuste siseturgu. oluline on lihtsustada haldusmenetlusi selleks, et oleks hõlpsam teenuseid pakkuda ning tuleb seada sisse tõeline koostöö liikmesriikide vahel teenuste sektor annab peaaegu seitsekümmend protsenti meie liikmesriikide SKT-st ehk tegemist on väga tähtsa osaga meie tööhõives ja sissetulekutes. veelgi enam, meil on vaja parandada kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist, mis aitab märkimisväärselt kaasa teenuste osutamise vabadusele täna me arutasime siin kojas väga valusat probleemi, noorte tööpuudust. noorte tööpuudus on mõnedes liikmesriikides äärmiselt kõrgel tasemel. ka selle probleemi, noorte tööpuuduse probleemi lahendamiseks on suurt potentsiaali just teenuste siseturu väljakujundamisel. aitäh, sõna saab härra Koferaati, palun pidage kinni oma kõneajast. Sergio, palun aitäh, proua president, volinik, tahaksin omalt poolt välja tuua kaks aspekti. kõigepealt küsimus, mille isegi tõstatasite, öeldes, et teenuste direktiivi kohaldamisel on paljud riigid jäänud äh, maha või ei tee piisavalt teenuste direkto-, direktiiv töötati välja majanduskasvu ajal, mitte kriisi ajal ja see tähendab seda, et ka rakendamisel on objektiivsed kriteeriumid muutunud. ma ei, ma ei taha väita, et me peame eesmärgi unustama, eesmärki tuleb uuesti rõhutada, aga me peaksime eh, välja töötama teise ajakava kui see, mis on direktiivis kirja pandud. teiseks, meie tegevuse sotsiaalne mõõde, horisontaalne klausel, sotsiaalne klausel, millele viitas eh, proua Rapti, on väga oluline, oluline mitte ainult töötajatele, vaid ka ettevõtjatele meil on vaja õiglast konkurentsi ja erastatud ettevõtete puhul ei tohi lubada olukorda, kus unustatakse ära töötajate õigused. ka see on väga oluline dimensioon, võrdsed nõuded peavad kehtima ühtemoodi igal pool. aitäh. proua Kommi, palun. aitäh, proua president lubage avaldada tunnustust äh, raportöörile, proua Koratsa Pildile hästi tehtud töö eest. olen veendunud, et teenuste siseturu liberaliseerimine on oluline samm selleks, et äh, saavutada taas majanduskasv ja tööhõive. hinnanguliselt kaks koma kuus protsenti SKT-st on võimalik saavutada ainuüksi sellega, et teenuste direktiivi hakatakse korra, korralikult rakendama loomulikult on vaja vähendada bürokraatiat, mis on olulise tähtsusega VKE-dele ja tuleb mõelda ka selle peale, et kui me piisavalt eh, tugevalt ei tegutse, siis me õnnestame sellega oma tarbijate usaldust. Eh, me peame eemaldama põhjendamatud tõkked eh, teenuste osutamise teelt piiriüleselt meil on erinevates sektorites tõsiseid probleeme, näiteks äh, äh, puhkuseteenuse pakkujate sektoris ja nii edasi. nii et äh, palun, ähm, volinik, tulge meile appi Itaalias ja aidake meil probleemidest üle saada. aitäh, proua Morganti, palun. Ähm, härra Morganti, vabandan. aitäh, proua president. see direktiiv eirab täielikult E, seda aspekti, kuidas erinevates liikmesriikides direktiivi ellu rakendatakse. E, meil on paljudes riikides olukord nii kaugel, et inimesed on kohe-kohe tööd kaotamas, näiteks Itaalias, kuurortides e, on olukord muutumas väljakannatamatuks tundub, et paljud väikesed firmad tihtipeale perefirmad kaotavad äri, kuna nad ei suuda konkureerida suurte hargmaiste ettevõtetega. sellest direktiivist ei ole abi ei kodanikele ega Euroopa majandusele. millised, millist kasu me saame, kui me liberaliseerime e, kvalifikatsiooni e, teatud valdkondades, nagu näiteks e, turismivaldkonnas giidide puhul kus meil on äh, Itaalias äh, välja töötatud maailmatasemel standardid, kus me oleme koolitanud välja maailmatasemel giidid, kes suudavad äh, kõige paremini selgitada turistidele seda, mida nad näevad. meie riigil on omad eripärad, mida tuleb kaitsta ja säilitada. aitäh, volinik Barnier, palun! aitäh, president! teen lühidalt. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki parlamendisaadikuid, kes täna õhtul sõna võtsid, kes väljendasid oma seisukohti väga selgelt. ja palusid minul, volinikul seista hea selle eest, et vastu võetud direktiiv saaks äh, arukalt ja praktiliselt ellu rakendatud liikmesriikides. jah, loomulikult see ongi ju minu töö, minu kohustus eh, vaadata, et tähtaegadest peetaks eh, kinni ja need tähtajad on direktiivis välja toodud. ja püüan oma tööd teha eh, nii tõhusalt kui võimalik ja loomulikult äh, jätkan konstruktiivset dialoogi kõikide institutsioonidega ja vaatame ka, mida on võimalik ähm, siis Itaalias teha. siin ähm, räägiti muredest, mis puudutasid sotsiaalseid aspekte, kardeti, et ähm, neid kriteeriume alandatakse, olukord muudab nõrgemaks. samas äh, tahaksin meelde tuletada, et teenuste direktiivi üks eesmärkidest on lihtsustamine ja analüüsiti ka sotsiaalseid aspekte, sotsiaalseid aspekte. teatud aspektid on töötajate lähetamise direktiivis reguleeritud ja ka liikmesriikides oma, on omad sotsiaalnormid, mis kehtivad. nii et ähm, teenuste direktiiv on väga sõnaselge, see ei mõjuta töötajate õigisi, õigusi ega kollektiivlepingute sõlmimist ning äh, vastavaid õigusnorme, mis liikmesriikides kehtivad. ausalt öeldes äh, ma ei tea ühtegi liikmesriiki, kus äh, oleks mindud tööseadusandluse osas kaugemale ja äh, meetmete rakendamisel on oma sõnaõigus kõikide riikide parlamentidel, e, seismaks hea selle eest, et töötajate sotsiaalsed õigused oleksid kaitstud. seega, austatud parlamendisaadikud, e, e, proua Koratsa pildi raportist tulevad sõnumid selgelt välja ja palutakse meil seista hea selle eest, et see direktiiv rakendatakse täielikult ähm, ellu. selleks, et äh, meie teenuste siseturg toimiks nii tõhusalt kui võimalik. loomulikult äh, alati soovitakse olla veelgi ambitsioonikam, seda ka tööstussektoris, aga see on nüüd eraldiseisev teema teenuste valdkonnas tuleb meil direktiiv ellu rakendada ja mina jätkan tööd selles suunas, et see direktiiv saaks ellu rakendatud, näidates üles nulltolerantsi liikmesriikide suhtes ning avalikult ütlen välja veel kord, et et ei ole mingit kahtlust, milline on minu nii-öelda majanduslik rõhuasetus, tegemist on Euroopa projektiga, mida ei tohi hüljata meil on vaja mm, konkurentsivõimelist sotsiaalset majandust. ja selle suunas me liigume. aitäh, volinik. ja nüüd sõna raportööril. suur aitäh, president. ma hindan väga kõrgelt kõiki kolleegide kommentaare ja ma tõesti ähm, mõistan väga hästi seda, et tuleb arvestada olukorraga kõikides liikmesriikides. sotsiaalse dimensiooni eh, parim arvestamine seisneb selles, et püüame hoolitseda selle eest, et inimestel on töökoht, eh, sotsiaalsete õiguste eh, eest hoolitsemine tähendab ka seda, et me püüame kindlustada, et inimestel on töökoht, et nad saaksid oma pere eest hoolitseda. teenuste direktiiv, nagu proua Ter-, Gebhard ütles ähm,, seal on sees ka sotsiaalne dimensioon esimeses artiklis, me ei pea Lissaboni lepet üle kordama, me kõik toetame seda ja me peame sellest ka kinni pidama. siin on kaks positsiooni, üks on pragmaatiline, see, mida volinik Far-, Barnier nii fantastiliselt on ähm, rõhutanud, vaatame praktikat, vaatame praktilisi probleeme, teeme koostööd liikmesriikidega, kõrvaldame takist-, muudatused. Eh, hoolitseme selle eest, et inimestel oleksid koha, töökohad, siis on teine seltskond, kes ütlevad, kordame kaksteist korda või kümneid kordi üle seda, mis tekstis juba on öeldud, ehk et me eh, kaitseme sotsiaalseid õigusi ja nii edasi. ma kutsuksin kõiki kolleege üles eh, tegema seda, mida teid on kutsutud ja seatud tegema. ma olen väga üllatunud, et nüüd kahekümne viiendal tunnil täiskogul, pärast seda, kui me oleme nii järeleandlikud olnud, eh, need on, eh, need kompromissid on olnud eh, punastele ja rohelistele väga vastuvõetavad ja nüüd te hakkate siin ultimaatiume esitama, te peate aru andma nendele eurooplastele, mitte mulle. kutsun üles kolleege ehm, jõud ühendama selleks, et see teema jääks Euroopa Liidus kõige kõrgema äh, äh, tähtsusega asjaks, et ähm, eemaldataks takistused toimiva äh, siseturu teelt. palun ärme seda lahjendama. hääletame selle poolt homme, selleks et teenuste ühtne turg täielikult käivituks. aitäh, proua president aitäh raportöörile, aitäh kõikidele kolleegidele, kes arutelus osalesid. arutelu selles päevakorrapunktis on nüüd lõppenud ja homme kell kaksteist on hääletamine. nüüd asume